Where is the first? Ah, yes. Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie. Istung on taas avatud. see peatati seitsmendal aprillil kaks tuhat kümme. palun asuge oma kohtadele täiskogu saalis. me alustasime just paar sekundit tagasi istungit